Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Leedile ja Anna Keringer de Odenbergi raport Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse ja Euroopa maksekäsu menetluse kohta. teema tutvustamiseks saab sõna raportöör. proua Keringer de Odenberg, teil on sõna. suur tänu, teil on viis minutit aitäh, härra president, kuna piiriülene kaubandus Euroopa Liidus järjest äh, intensiivistub, on meil vaja kiiremaid ja tõhusamaid kohtumenetlusi väikeste nõuete rahuldamiseks ja need puudutavad nii tarbijate kui VKE-de nõudeid. tegemist on sellise mehhanismiga, mis on ettevõtlusele kasulik välja pakutud äh, muudatusettepanekud ähm, väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohta äh, ütleb siis seda, et nõuete lagi peaks tõusma kahe tuhandelt eurolt kümne tuhande euroni ja selle menetluse eesmärk oleks lihtsustada piiriüleste vaidluste lahendamist äh, eraõiguses ja kaubandusõiguses. Äh, praegu on selline kiire menetlus näidanud, et kohtuasja arutamine on äh, nüüd keskmiselt viis kuud, mitte kaks ja pool aastat nagu enne ja kulud on kahanenud nelikümmend protsenti. vaja oleks äh, lahendada nende tarbijate ja VKE-de ringi, kes saavad seda uut äh, kohtuvaidluste menetlust kasutada. mina olin peamine läbirääkija, esindasin Euroopa Parlamendi õigusasjade komisjoni, me pidasime pooleteistaastase debati nõukoguga ja siis, kui Läti eesistumine juba lõppes, jõudsime me ka kokkuleppele praegu, mil Luksemburg on eesistuja, hakkab parlament lõpuks seda resolutsiooni ettepanekut hääletama. ma usun, et uus Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on kasulik, sellest äh, sünnib tulu kodanikule, kes saab oma õigusi maksma panna tõhusamalt, äh, kiiremini ja odavamalt. see hoiab Euroopa Liidus üldiselt kokku miljardeid eurosid võttes arvesse seda, et tihti ei esitata väikest nõuet sellepärast, et õigusabikulud on väga suured ning äh, hagejale tundub hagi esitamine liiga keeruline, äh, siis saavad suured ettevõtted tarbijaid petta. meil on äh, ettepanek, milles on ette nähtud ka sellised haldusmeetmed, mis võimaldaksid nõude esitada ilma advokaati palkamata ja ilma teise riiki sõitmata, kuigi tegemist on piiriülese vaidlusega seda vaidlust saaks lahendada videokonverentsil või muu kaugkommunikatsioonivahendi teel. lisaks saab kohtukulusid maksta krediitkaardi või pangaülekandega. ei ole vaja tõlkida kogu kohtudokumenti, piisab ainult originaaldokumendist ja tõlkida tuleb ainult kaasuse põhis- lühikirjeldus kuludele seatakse ka lagi kohtukulud ei tohi olla suuremad, kui on sarnase asja kohtukulud äh, selles liikmesriigis, kus hageja elab ning äh, samuti ei tohi need kulud olla ebaproportsionaalselt suured. siin tuleb rääkida ka tööõigusest, võttes arvesse vaba liikumise põhimõtet Euroopa Liidus. siiski oli nõukogu sellele vastu ja lõpuks äh, sõlmisime me sellise kompromissi, kus räägitakse eriklauslist, mis on seotud sellega, et nõuete suurust ülemist lage võib tõsta ning laiendada võib võimalike nõuete ringi, nii et nõudena saab esitada ka samade jäänud töötasu nõude. ma loodan, et see määrus rakendub hiljemalt kaheksateist kuud pärast seda, kui ta vastu võetakse ning väikenõuete esitamine on edaspidi piisavalt tulus, et lõpeks lõpeks tarbijate pidev petmine, mida suurettevõtted praegu teevad. ma soovin lõpetuseks tänada variraportööre ja sekretariaati, samuti oma nõunikke ja assistente. ma tänan ka Tanel Pudelit, kes on minu konsultant Euroopa Komisjonist, ma tänan Läti justiitsministeeriumi esindajat ja äh, teisi Läti justiitsministeeriumi töötajaid. ma tänan ka Linda Modovan ja Nadja Kosovatsi, kes töötavad Euroopa Parlamendis, suur aitäh! suur aitäh ka teile, proua raportöör! ja mitte ainult sellepärast, mida te rääkisite selle resolutsiooni sisu kohta, vaid ka sellepärast, et te pidasite kinni teile eraldatud kõneajast. nüüd aga saab Euroopa Komisjoni nimel sõna proua Jourova. suur tänu, iga päev teevad nii tarbijad kui VKE-d piiriüleseid tehinguid või tekivad neil piiriülesed eraõiguslikud suhted nii lõikavad nad kasu sellest, et meil on ühisturg. siiski võib juhtuda, et tekivad mingid probleemid, näiteks nad ostavad äh, defektse toote või neile ei pakuta teenust, mille eest nad maksid. sellise olukorra ennetamiseks on ähm, vaja, et tarbijad saaksid õigusi, mis neil on, ka maksma panna Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on suurepärane menetlus, sest ta võimaldab lihtsamat, tõhusamat ja kiiremat äh, ligipääsu õigusele. olemasolev menetlus on kehtinud viis aastat, me oleme seda hinnanud ja välja toonud äh, praeguse kehtiva süsteemi puudused. nüüd on õige aeg seda süsteemi tõhustada. ma tahaksin tänada proua Keringer de Odenbergi raportööri ja samuti kõiki variraportööre. me oleme teinud äh, selle küsimusega väga head koostööd see koostöö ei kulgenud kergelt, hea kompromissini jõudmine oli pikk ja käänuline tee. me soovime komisjonis Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust uuendada ja oleme välja pakkunud, et nõuete ülempiir võiks nüüd olla kümme tuhat eurot, võttes arvesse seda, et VKE-de vajadusi madalam piir ei rahulda. ning lõplikus kompromissis on äh, on siiski viis tuhat eurot, mitte kümme tuhat eurot, aga ka see on palju rohkem kui kaks tuhat eurot ähm, praegu kehtivas äh, menetluses. ma tean, et teie hulgas on isikuid, kes oleksid tahtnud, et töötaja saaks saamata jäänud töötasu samuti selle määruse raames välja nõuda, kuid me leppisime kokku, et tööõiguse juurde tuleme me tagasi tulevikus, kui oleme analüüsinud äh, tegelikke praktilisi vajadusi Euroopa Komisjoni eesmärk nendel läbirääkimistel on äh, parandada tõhusat ligipääsu õigusele äh, ja teha see õigus kättesaadavaks rohkematele Euroopa kodanikele. väga olulised on ka kohtule makstavad tasud ja lõivud peab olema tagatud, et kodanik saaks oma õigusi kaitsta, seetõttu on keelatud ebaproportsionaalsed kohtukulud, ja ka need on siin kompromissis sees. selline ebaproportsionaalsuse vältimine on samm edasi. me jälgime, kuidas määrust äh, hakatakse kasutama ja kas rohkem kodanikke saab äh, nüüd oma äh, nõudeid niimoodi esitada. komisjon vaatab määruse uuesti läbi ja jagab infot, sest õigus infole on samuti Euroopa kodaniku õigus. suur aitäh! suur aitäh ka teile, proua Jourova! ning nüüd saavad sõna poliitiliste fraktsioonide esindajad. kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel Daniel Puda, teil on kaks minutit, palun lugupeetud president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. kõigepealt tänan ma raportööri suurepärase partnerluse ja koostöö eest, ma tänan ka komisjoni ma tänan kõiki kolleege, kellega ma koostööd tegin. Euroopa õigussüsteem vajab ühtset õigusruumi ja lihtsustatud menetlusi. Euroopa kodanik saab nimetatud lihtsustatud menetlusest kasu, sest ta saab nüüd esitada väikenõudeid summas kuni viis tuhat eurot. siseriiklikke piiranguid enam ei ole, see puudutab nii füüsilisi isikuid kui ka VKE-sid arvestades, et meil on elektroonilise kommunikatsiooni võimalused ja võimalus äh, ka elektrooniliselt maksta laiendab võimalusi veel ja see tähendab seda, et piiriüleste kaasuste ähm, piiriülest, piiriüleseid kaasuseid saab kergemini lahendada ning samuti laiendatakse siis piiriülese ähm, kaasuse mõistet loomulikult peavad kohtukulud olema sellised, et need iseenesest ei välistaks nõude esitamist kaitstakse äh, VKE-de ja tarbijate äh, huve, kaitstakse ärihuve äh, ja tagatakse õiglus. selle algatuse raames luuakse võrdsed tingimused kõigile. see puudutab kõiki, kes Euroopa õigusruumis elavad. liikmesriigid on kohustatud selle määruse ellu rakendama ning liikmesriikide tasandil muutub see kiirmenetlus seega reaalsuseks mul on väga kahju, et tööõigust siia alla ikkagi ei mahutatud, sellepärast et meil on inimesi, kes tahaksid tööalaseid nõudeid, tööõiguslikke nõudeid esitada, sest nad ei saa tööandjalt raha kätte, aga selle menetluse raames nad seda teha ei saa. kui nad seda teha saaksid, siis oleks mustalt töötamist ja maksude vältimist kindlasti palju vähem. olen siiski veendunud, et lähiajal leiavad Euroopa institutsioonid ka sellele probleemile lahenduse. aitäh! aitäh ka teile ja nüüd ECR-i nimel kolleeg Regner, äh, kolleeg Džambaski, vabandust, üks minut. suur tänu, härra president. lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, ma tahaksin tänada kõigepealt äh, proua Keringeri äh, tema raporti eest ja ka selle eest, et ta suutis sõlmida kompromissi. meie poliitiline fraktsioon toetab äh, seda kompromissi. aastal kaks tuhat kaksteist võeti vastu lihtsustatud kohtuvaidluste menetlus ning vastavalt äh, sellele määrusele on Euroopa Komisjon kohustatud esitama ka detailse raporti selle kohta, mismoodi seda menetlust kasutatakse ja kuidas see toimib. sellise ülevaate esitamise eesmärk on muuta see Euroopa menetlus Euroopa kodanikule atraktiivsemaks ja ligipääsetavamaks. ma usun, et ühise jõupingutuse abil on meil õnnestunud ka selle ühise eesmärgini jõuda. nõuete ülempiir on nüüd tõusnud kahe tuhandelt eurolt viie, viiele tuhandele eurole. see on hea kompromiss. see aitab tarbijaid ja aitab EKS-id, aitäh! aitäh ka teile! ALDE fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Marina Pinto, kaks minut, kaks minutit, palun. suur tänu, härra president. ALDE fraktsiooni nimel soovin kõigepealt õnnitleda raportööri selle töö eest, mis ta on teinud algatusmääruse uuendamiseks tuli minu poliitiliselt perelt ja seda tegelikult äh, juba ammu, aastal kaks tuhat üksteist rääkis sellest Diana Wallis, meie endine kolleeg. Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, Euroopa Nõukogu määrus on mõeldud Euroopa väikeste kohtuvaidluste menetlemiseks ning väikeste kohtuvaidluste menetlus peaks kaasa tooma selle, et väikeste nõuete menetlemine piiriülestes asjades käib kiiremini ning et sellega äh, kaasnevad väikesed menetluskulud ja kohtukulud, sest sellest on tarbijale ja VKE-le kõige rohkem kasu. VKE või füüsiline isik äh, läheb äh, sellisel juhul kergema südamega kohtusse, sest menetlus on kiirem ja odavam. selline on selle Euroopa menetluse mõte ja eesmärk. see ei tohiks olla mingisugune Brüsseli bürokraatia mis tarbija ja VKE tavaliselt eh, muudab väga nõutuks, sellepärast et eh, menetlus on keeruline ja kasutamine eh, liiga raske. see lihtsustatud Euroopa menetlus peab tooma Euroopa ja ka õiguse Euroopa kodanikule lähemale, see peab pakkuma rohkem õiglust nii kodanikule kui VKE-le. ja see on osaks ALDE algatusest parem õigusloome Euroopa väikeste kohtuvaidluste menetlus saab olla edukas ainult siis, kui tarbija oma õigusi piisavalt teab, kui neid teavad ka ettevõtted, kui neid tunnevad kohtud. ja äh, erinevate lepitusmenetluste läbiviijad. komisjoni andmed näitavad et, et kaheksakümmend kuus protsenti elanikest ja peaaegu pooled kohtud Euroopas ei ole sellest menetlusest mitte kunagi kuulnud meil on vaja mõelda ka sellele, kuidas kulusid kahandada ja kuidas teha nii, et kohtuotsused tuleksid kiiremini, aitäh! aitäh. kuue nimel saab sõna kolleeg Maštanka pooleteistkümneks minutiks, palun. suur tänu äh,, härra president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid me arutame siin Euroopa määruse muutmist, Euroopa määrust, mis puudutab äh, väikeste kohtuvaidluste menetlust. tegemist on iseenesest äh, nüüdseks äh, standardmenetlusega, eraõigusliku standardmenetlusega ja meie eesmärk on aidata tarbijaid piiriüleste nõuete esitamisel ning tagada parem õiguskaitse nii tarbijatele kui ka VKE-dele muudatusettepanekute abil soovitakse kaotada teatud tõkked, mis on olemas tegelikult juba selle määruse algusest ehk siis aastast kaks tuhat üheksa. kohtukulusid tuleb piirata, sest praegu takistavad nad tarbijatel ligipääsu õigussüsteemile, nad ei saa seda menetlust ikkagi kasutada väike nõuete ülemine lagi oli enne kaks tuhat eurot, kuid see moodustab ainult väikese osa piiriülestest nõuetest kompromiss, ettepanek on selline, mis on kooskõlas äh, praktiliste vajadustega, äh, praktiliste vajadustega, mis on vaidluse osapooltel ja ennekõike aitab see VKE-sid, nagu juba öeldud. ma tahaksin tänada raportööri ja variraportööre, samuti meie sekretariaati ja loodan, et te hääletate selle raporti poolt. aitäh! Äh, e aitäh, EFTD fraktsiooni nimel Eh, proua ferrara palun üks minut. aitäh juhataja kolleegid eh, tihtipeale ei eh, pöördu kodanikud ja VKE-d kohtusse sest et kulu piiriülesed kohtuasjad on kulukad ja keerulised väiksemate kohtuvaidluste menetluse eesmärgiks, reformi eesmärgiks oli lihtsustada seda kõike, et oleks parem ligipääs õiglusele. jagame seda eesmärki. komisjoni ettepanek kattis üsna laia ulatuse, juurikomisjon, pidades silmas kohtuvaidluste piire, on teksti parandanud, andes vajalikud jurisdiktsioonilised garantiid kodanikele, eriti nendele, kellel ei ole kohaseid majanduslikke vahendeid trialoogist tulenev tekst on aga samm tagasi. me ei jaga seda viie tuhandest la-, see lae mõtet ja see miinimum äh, sissetuleku piiri, alla mille ei pea õiguskulusid maksma, nii et äh, trialoogi dokument on samm tagasi. peame tagama kodanikele õigluse ning tagama ka selle, et äh, kohtumenetlused Euroopas kiirenevad suur aitäh, järgmiseks äh, härra Gilles Le-, Le Breton äh, NF-i heaks, üks minut palun. aitäh, proua juhataja, teksti äh, boonuseks on see, et üritatakse lahendada väikseid kohtusi, mis on alla viie tuhande euro, ilmselt see siiski kukub läbi, nagu ka tema eelkäija, mis täitis sama eesmärki kus, mis puudutas vaidlusi, mis puudutavad kahte tuhandet eurot ja vähemat. Euroopa Liit ei suuda organiseerida kohalikku kohtupidamist, nagu selgub, sest et kohtupidamine siiski on hoolimata Euroopa Liidu püüdlustest siseasi. samas ei ole Euroopa kohtuid kiidetud piisavalt, vaadake, kui palju on kohtuniku töö kattub ja seda, et artiklit kuuskümmend kolm reeglitest äh, ei peeta kinni ega ka parlamentaarse menetluse reeglitest, siin on osa tõde, mida üritatakse peita, see määrus ei vasta vajadusele ja seda on ka öelnud, Euroopa Liit peaks häbenema, sest et äh, jagatakse kohti, mis on täiesti kasutud, üleliigsed ja ülemakstud ja Euroopa kodanikud on selle ultraliberaalse poliitika ohvrid. aitäh, järgmiseks äh, härra Seinfeld, kaks minutit E, aitäh proua juhataja soovin õnnitleda raportööri ja neid kes olid seotud läbirääkimistega see et saavutada hea tulemus väiksemate kohtuvaidluste menetlusele muudatusettepanekud toovad kaasa kaks olulist asja esiteks on menetlus ühtlasem paremini tuntud ja teiseks on ta atraktiivsem VKE-dele ja Euroopa kodanikele. kõik üks olulisemaid lahendusi on tõsta äh, seda ülempiiri viie tuhande euroni ja teiseks äh, kohtutel on kohustus kasutada ajakohaseid kommunikatsioonivahendeid, nii et need muudatusettepanekud parandavad selle mehhanismi atraktiivsust ja vähendavad ka kulusid äh, menetluse osapooltele ka reisikulud äh, vähenevad ning äh, kohtuasjas osalemise, kuulamistel osalemise kulud vähenevad. tänu sellele on äh, võimalus, et see instrument on kättesaadavam Euroopas ja seda kasutatakse ka Euroopas rohkem, seetõttu peaks sellest saama instrument, millel on positiivne mõju, täidetakse seaduslik lünk, lünk, mis on praegu ligipääsul õiglusele piiriülestel juhtumitel, sest et hetkel paljud eh, ettevõtjad, inimesed leiavad, et ei ole lihtsalt mõtet kohtusse pöörduda, arvestades, kuivõrd kulukad on, kulukas on kohtuasja võrreldes selle eh, taotlusega, me peame seda menetlust edendama. see on eh, huvitav instrument, millest väga vähesed inimesed on teadlikud. võib-olla ka rohkem inimesed Äh, on valmis alustama ettevõtlusega, sest et äh, nüüd ei olda enam äh, nii hirmul, et nad ei saa seada jalule õiglust Euroopa Liidu kohtutes. seetõttu peaksime me seda instrumenti komisjoni ja liikmesriikide kaudu edendama, aitäh. suur tänu, järgmine kõneleja on härra Kohverati, poolteist minutit suur tänu. proua volinik, see määrus on väga oluline vahend, mis meil kodanikele ja VKE-dele kättesaadavaks on tehtud. aga need muudatused on ka asjakohased, sellepärast et nad laiendavad kohaldamisala ja võib-olla aitavad ka tulevikus edusamme saavutada. see on parlamendi jaoks samuti oluline, sellepärast et nii saab menetlus paremaks muutuma, tõhusamaks kodanike ja ettevõtete jaoks ja neid menetlusi saab läbi terve Euroopa Liidu kohaldada. arvestades seda, missugusi edusamme on saavutatud võrreldes varas, eelmise koosseisu äh, poolt, eelmise koosseisuga äh,. sellepärast ma olen väga rahul äh,. võib-olla need küsimused on väikese tähtsusega, võivad näida väikese tähtsusega, kuid nad on väga olulised kodanike jaoks, annavad neile mõista, et nad on, et nad on ühise projekti osad, see aitab paremaks muuta nende elutingimusi, nende piiriülest tegevust see on ju üsna, üha sagenev Euroopa Liidus ja ka kohtuasjad, mis on piiriülesed, on äh, üha sagenevad. me peame neid sätteid paremaks muutma ja töötame sellel eeldusel, et piiriülestele töötajatele ja kokkulepetele tuleb rohkem lahendusi leida. suur tänu. suur tänu, järgmine kõneleja on härra Bernke. suur tänu, proua president. meie fraktsioon kujutab endale ette, kuidas seda teemat ette kirjut-, ette kujutada. me, see on Euroopa Liidu kriitiline, aga seda positiivses mõttes. paljut võiks kritiseerida, sest üldiselt me leiame, et Euroopa Liit peaks eh, piirduma nende asjadega, kus me saame lisandväärtust luua, kuid sellegipoolest eh, saamegi siin seda öelda, et jah, siin me seda saavutame sest nende menetlustega luuakse standardid, ühtlustatakse asju, mis muidu siseriikliku regulatsiooni puhul nii eraisikute kui ka ettevõtete jaoks suuri probleeme põhjustaksid. siin on suurepärane näide sellest, kuidas Euroopa Liit võib lisandväärtust luua, me tervitame seda, et meil on võimalus probleemkohti välja tuua elektrooniliselt on võimalik tulevikus seda menetlust ette kujutada ja see menetlus peaks praktikas selliseks kujunema, et see oleks kõikidele osalistele kergesti kasutatav. ja ma saan aru, et nüüd ongi mul aeg lõpetada, aitäh. suur tänu. järgmine, härra Pavel Svoboda, kaks minutit Eh, vážená paní předsedající eh, vážená paní komisařko eh, proua president proua volinik mul on väga hea meel et meil õnnestus saavutada see tekst mille üle me ka homme hääletama hakkame tahaksin tänada kõiki juri komisjoni äh, kolleege kes aitasid seda tulemust saavutada kõigepealt muidugi raportööri. ma arvan, et väikeste nõuete menetlus äh, avalikkusele küll atraktiivne ei ole, kuid ta võib olla tegelikult väga kasulik ka avalikkusele ning võib suurendada ka positiivset muljet Euroopa Liidust ja selle seadusandlusest kodanikel on õigus eeldada, et seadusandlus ka peegeldab hetke reaalsust, sõltumata sellest, et see puudutab ka lihtsustamist ja kiirendamist, kasutades elektroonilist menetlust ja vahe, leitakse vahendid, mis aitavad ka piiriülestel juhtudel vaidlusi lahendada. suurendades seda summat, mida, mis selle menetluse alla kuulub, suur, selle suurendamine on muidugi oluline ja väga hea, sellepärast et kümme tuhat eurot mõnes liikmesriigis ei pruugi olla ah, eriti äh, väikene nõue ja seda peaks ka õigusaktides peegeldama. selle õigusaktiga äh, õnnestub tulevikus äh, ka muuta ära see viie tuhande euro suurune summa ja loodetavasti, et konstruktiivsel viisil arutatakse ka tulevike, tulevikus neid muudatusi, nagu sellelgi korral, aitäh. tänan, järgmine kõneleja on proua Borsan, Biljana. suur tänu, proua eesistuja. see õigusakt tähendab tarbijatele väga palju, sest kui näiteks tarbija ostab midagi interneti kaudu teisest liikmesriigist ja näeb, et teda on petetud, siis mõistab tarbija, et õigusabikulud on liiga kõrged ning ta ei taha tulevikus enam äh, midagi internetist osta, sellega aga kaasnevad Euroopa majanduse jaoks negatiivsed tagajärjed. VKE-del on sellisest menetlusest olnud varem vähem kasu, aga nüüd muutub olukord tänu sellele, et see uus süsteem äh, paika saab. sellepärast ma toetan seda uut õigusakti kaheksakümmend kaks protsenti tarbijatest aga ei tea, et nad saavad kasutada sellist menetlust äh, väikeste nõuete puhul. Mm. mis, kui nende sõidukid näiteks on kahjustatud suur tänu. järgmine kõneleja on proua Angeelika Niibler, kaks minutit austatud volinik, austatud kolleegid, me kõik tahame, et Euroopa ühine turg toimiks ja selle nimel me viimased aastad ka oleme tegutsenud ja töötame järgmised neli aastat ja loomulikult digitaliseerimine on abiks kodanikele Euroopa Liidus ja selle juurde kuulub see, et teenuseid ja tooteid võib üle Euroopa Liidu tellida, aga see tähendab ka seda, et kui tekivad probleemid ja tülid ja arusaamatused, siis oleks ka lihtsalt võimalik oma õigusi kaitsta, ilma et sellega kaasneksid suured kulud. ja see ongi see eesmärk mm, selles dokumendis, mille üle me homme hakkame hääletama kahe tuhande seitsmendal aastal tutvustada, tutvustati ideed eh, välja töötada piiriülene menetlus tüliküsimuste lahendamiseks. kõikide fraktsioonide raportöörud on selle teemaga tegelenud ja homme hääletame järgmise sammu üle, mis on samm õiges suunas. on mitmekeelsed eh, vormid, mida saab täita, seda saab internetipõhiselt kasutada, seda menetlust ja minu meelest on õige see, et viimane või ülemmäär on viie tuhande euro juures, mitte kümne tuhande euro juures, nagu var-, varasemalt komisjon välja pakkuski. kahjuks ei kasutata seda menetlust siiski veel äh, piisavalt ja sellepärast me peaksime töötama selle nimel, et avalikkus sellest teadlikumaks saaks, et Euroopa ühtne turg saaks sellest võimalikult suurt kasu. seda peame tegema nii meie kui ka komisjon. suur aitäh! aitäh! järgmiseks härra Viktor Negrescu, poolteist minutit suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle dokumendi eest, mida ta täna meile on esitlenud. see raport on väga oluline samm edasi selleks, et Euroopa väikesemate kohtuvaidluste menetlust paremaks muuta ja öö, luua ka ühine märksekesumenetlus. see viis tuhat eurot on VKE-de jaoks väga hea, sest praegu nad ei ole valmis hageda piiriüleseid äh, nõudeid kaks tuhat eurot moodustas ainult kakskümmend protsenti VKE-de nõuetest ja neljakümne protsendi võrra kasvab nüüd see menetluse või see nõu-, see nõude suurus. ning nii saab kasutada ära siseturu, ühtse turu äh, võimalusi ja kaasaegsete tehnoloogiliste vahendite kasutamine, interneti kasutamine muudab samuti kättesaadavaks selle menetluse. kui me räägime kohtuvaidlusest, siis uus tehnoloogia võib suurendada ka läbipaistvust ja anda paremat juurdepääsu Euroopa kohtuvõimalustele. ja veel väga olulised elemendid tuuakse sisse ja mille pärast ma ka toetan seda raportit, nimelt et äh, kohtukulude vähendamine, vaba abi ja suunised online'i kaudu ja see kõik võimaldab suuremat juurdepääsu Euroopa mehhanismidele ja paremat äh, juurdepääsu Euroopa kodanikele ja VKE-dele. suur tänu, kaks minutit, proua Therese Komodinikakia. tänan, proua eesistuja. see juhtum on hea näide sellest, kuidas Euroopa Liit tõepoolest muudab kodanike elu. me tegeleme nii ettevõtjate kui eh, kodanike muredega eh, esialgu nad arvavad, et ei ole mõtet pöörduda välismaa kohtute poole, leiavad, et tegemist on liiga kulukate menetlustega, nad ei arva, et need äh, tõhusad oleksid. aga just kõigi nende takistustega tegelebki see määrus, mis siiamaani on takistanud äh, kodanikel piiriüleselt oma õigusi nõu-, nõuda. see aitab vähendada kulusid, äh, kohtukulusid ja muid kohtuga seotud kulusid ning väheneb ka aeg, väheneb ka bürokraatia, nõnda et kiiresti saab menetleda neid väikesi nõudeid, mis on ikkagi, kohtumenetlus on ikkagi õiglane, koh-, õiglus siin äh, ohtu ei seata, kasutame tehnoloogiat ja ka menetluslikke äh, võtteid selleks, et kohtupidamise kvaliteeti tõsta äh, eriti abistab see neid, kes tegelevad internetipõhiste ostudega see lihtsustatud menetlus peaks taastama usalduse sellesse süsteemi suhtes, tagades, et see menetlus on õiglane ja kiire. sellepärast on oluline, et liikmesriigid optimeeriksid oma ressursse nõnda, et tõepoolest see menetlus oleks lihtne äh, ja sellega ei kaasneks ülemäärast bürokraatiat. ja ka kutsun ettevõtjaid üles kes ei ole kasutanud siiamaani ära äh, selle äh, kommertsdigitaalse platvormi võimalusi. Äh, vot just see määrus võiks olla see, mille kaudu oleks võimalik ära kasutada ka siseturu ja digitaalse turu potentsiaali, aitäh! suur tänu! viimane sõnasaaja on härra Emil Raadev, kaks minutit Rahvaparteist. suur tänu! proua volinik ja kolleegid. õnnitlen raportööri ja kõiki variraportööre. suur tänu teile selle töö eest, mida te olete teinud. usun, et lihtsustatud menetlus väikeste kohtuvaidluste osas on üks samm ühtsete reeglite kehtestamise suunas Euroopa Liidus ülemmäär on nüüd viis tuhat eurot ja see vastab majanduslikule reaalsusele. ma usun, et see aitab kaasa määruse paremale rakendamisele ja suur hulk VKE-sid ja kodanikke saavad ära kasutada seda võimalust. muuhulgas ka nõuded, mis on seotud tööõigusega see määrus näeb ette võimaluse paljudele inimestele saada osa õigusest, ükskõik kus nende elukoht Euroopa Liidus ka poleks. võimalused, mida me nüüd tutvustame, maksta internetipõhiselt ja viia läbi kirjalik lihtsustatud menetlus, on võimalused, mis on väga huvi pakuvad väikestele keskmise suurusega ettevõtjatele. Nad hoiavad sellega kokku raha ja neid ei takista erinevad reeglistikud. ma usun, et see menetlus lahendab vaidlusi paremal viisil. ma usun, et väiksemate kohtuvaidluste menetlust liikmesriikides kasutatakse väga agaralt. aitäh! proua president, see raport, mida me täna arutame, näeb ette menetluse väikeste kohtuvaidluste jaoks Euroopas. aga ma arvan, et me peame siin veel edasi tegutsema, sest me tahame edendada ka piiriülest kaubandust. ma tahaksin viidata palkade ja pensionite süsteemile mis on kolmanda memorandumi raames Kreekas teemaks tulnud. siin on pankadel võimalus oma näpud ajada kodanike pangaarvete taha. Kreeka süsteem annab vabad käed siin kre-, kre-, võlausaldajatele ja ma tahaksin öelda, et me peaksime võitlema selle nimel, et Kreeka memorandumitest vabaneda ja tagada sellel, eh, selle nimel, et et troika kaoks meie riigist. härra Šoltes, see määrus tuleb täiesti õigel hetkel ja võimaldab ligipääsu õiglusele. meie kodanikud ei tohiks ilma jääda oma õiguste eest seismisest ja sellepärast on see dokument samm õiges suunas. kulud peavad jääma mõistlikeks ja samuti peaksid menetluskulud olema kooskõlas sellega, kui suur on nõue. ja loomulikult ei tohiks piirata sellega tööõigust. on mitmeid juhtumeid, kus töövõtjad ei saa kätte palka, neil ei ole sotsiaalkindlustust ja loomulikult on ka mitmeid menetlusi mis on seotud internetipõhise kaubandusega ja siin on väga oluline, et just siin ka saaksid kodanikud oma õigusi kaitsta. aitäh. proua volinik, eh, proua Jurova, saan teile uuesti sõna anda. see kompromiss, mille olete nõukoguga saavutanud, annab võimaluse kodanikele kasutada väikeste kohtuvaidluste menetlust rohkem, seda väiksemate kuludega. ma tänan teid veel kord teie koostöö eest ja tänaste arutelude järel olen kindel, et te toetate seda kokku lepitud kompromissi, aitäh! suur tänu, proua volinik! nüüd saab sõna veel raportöör proua Geringer-Tödenberg suur tänu. suur tänu lahkete sõnade eest eh, minu töö kohta, suur tänu koostöö eest kaastöölistele. mul on hea meel, et kodanikud saavad hea töövahendi, mis on, eh, mis ei ole kulukas ja mis on efektiivne kodanikud ei ole siiani eksisteerivast süsteemist teadlikud olnud, see on olnud kulukas ja keeruline ja sellepärast on jäetud oma õigused kaitsmata. ja seetõttu nad maksid, maksid ka iseenda teadmatuse eest. nüüd on aeg olukord muuta. daamid ja härrad loodan, et äh, homsel hääletusel on tulemus ühehäälne. aitäh! suur tänu, see arutelu